Like I... alustan koosolekuga praegu kohe, sellepärast et äh, ausalt öeldes on mul kahtlusi, et inimesed üldse on parlamendis tööl täna, ilmselt on nad juba koju jõudnud. Äh, tahaksin anda teile teada nendest otsustest, mida eile raportöörid, äh, see tähendab kõneleja vabandab, ütleb koordinaatorid vastu võtsid, seotud arvamuste ja raportite autoritega ja nende jagamisega, meil on kaks arvamust, mis on seotud Majoti uue staatusega. üks puudutab äh, loomade tervist ja ka kalandust ning teine äh, rahvatervist äh, ja sotsiaalpoliitikat ning mõlemad arvamused läksid sotsialistidele demokraatidele. edasi. üleilmastuga kohandamise fond Äh, otsus üks Lombardia ja teine Damaso autotööstusele, samuti Itaaliasse ja mõlemad need arvamused äh, jagati äh, esialgselt Rahvaparteile. ja tegelikult alati, kui me oleme globaliseerumisega kohanemise fondist rääkinud, siis meie arvamuse jaoks on liiga napilt aega ja me teeme tavaliselt seda, et lihtsalt saadame esimehele kirja nii, et Äh, kogu see protsess ei veniks, selle, see võimalus koordinaatoritel on olemas. edasi roheline raamat, mis puudutab äh, pikaajalist Euroopa majanduse finantseerimist, see läks ka Rahvaparteile, edasi arvamus vist oli algatusraport, ütleb kõneleja, kuidas Euroopa saab panustada, äh, luua ettevõtetele soodsat keskkonda ning iduettevõtete töökohtade loomiseks, äh, selleks sotsialistidele ja demokraatidele. edasi tegevuskava konkurentsivõimelise ning jätkusuutliku terasetööstuse jaoks, selleks ALDE-le ning edasi me arutasime, kuidas me käesoleval aastal läheme edasi äh, regi komisjoni äh, eelarvemuudatuste vastuvõtmise menetlusega kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ning äh, eelarvele üldhinnangu andmiseks kaks tuhat neliteist ning me leppisime kokku järgmises menetluses, mis on samasugune nagu eelmistel aastatel. niisiis me otsustasime, et me anname raportöörile mandaadi ning ka esinaisele mandaadi äh, minna läbirääkimistega eeldusel, et komisjoni eelarve eelnõu on minimaalse määraga vastuvõetav, see on minimaalne, mida Euroopal vaja on, ja kui tehakse kärpeid ja tavaliselt neid tehakse nõukogu poole pealt, siis äh, esimees ja raportöör omavad äh, mandaati muuta nõukogu kärpeid niimoodi, et äh, jõuda sellele tasemele, mis on eelarve eelnõu komisjoni poolt ette panduna eelmisel aastal kasutasime samasugust menetlust. nii et esimees ja raportöör on siis mandaadiga praegu äh, nende eelduste najal äh, edasi läbi rääkida. siis äh, Derek Woon esitas nõudmise selle raportiga seoses, nimelt palus ta poliitikaosakonnalt ülevaatekirja, olime sellega nõus, ja siis alustasime arutelusid äh, siseuuringute kohta, otsus nende kohta võetakse vastu septembris ning suve jooksul analüüsitakse poliitiliste fraktsioonide vaatepunktide mm, sisu. rahvapartei palus ka, et äh, delegatsiooni visiit Bulgaariasse äh, ei toimuks sügisel. jõudsime kokkuleppele, et septembris võtame uue otsuse selles suhtes, mitmeid asju arutati, aga konkreetset otsust ei tehtud kuidas edasi toimida Bulgaaria suunal ning äh, ka seda, mida visi-, selle auguga, mis visiidi ärajätmine nüüd äh, tekitab. Need otsused tehakse siis septembris. ja nüüd ma arvan, et võime minna kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde. täna meie juures on äh, Rafael Goulet ja tema on Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi Austria, Horvaatia ja Sloveenia üksuse juhataja ja annangi nüüd sõna Rafael Coletile selleks, et ta annaks ülevaate meile, kuidas ühtekuuluvuspoliitika vallas Horvaatia edusammud on olnud, millised on väljakutsed nii Horvaatiale kui ka komisjonile. suur tänu, proua esinaine, väga hea on, meel on mul, et olete andnud mulle võimaluse tulla siia rääkida ühtekuuluvuspoliitika rakendamisest Horvaatias. teema on keerukas, sellepärast et me räägime siin kolmest erinevast äh, ajaperioodist väga lühikese aja jooksul. esimesest juulist äh, äh, sai partnerlus abi raames, IPA raames Horvaatia abi, rahalist abi ja üks eesmärk oligi struktuurseid ja ühis-, ühtekuuluvuspoliitikaid ette valmistada Äh, nüüd oleme me aga uude ajajärku äh, sisenenud ning äh, ilmselt on hea tunnustada, et viimaste kuude Horvaatia tegevused on olnud seotud hea siirde ettevalmistamisega. alustaksin siis kolmanda abikomponendiga IPA-ga, kus kolmekümnenda juunini oli toimimas meil kolm programmi, üks transpordi, üks keskkonna ja üks regionaalse konkurentsivõime tõstmiseks ning need on seotud ka sellega, mida me oleme eh, teiste eh, liitumiseelsete riikidega teinud, aga peab ütlema, et eh, liitumiseelsed programmid aitavad just läbi praktika õppida, sellepärast et me ise ka oma eelmiste kogemuste läbi õppisime ja võib öelda, et liitumiseelse abi programm aitab mitmeaastase programmi perioodi jaoks ette valmistada ning äh, valmistada ette paremini programmide juhtimisprotsesse. kui ma alustan äh, juunist, siis kolme programmi rahadest kasutasime me ära nelikümmend protsenti, ainult kakskümmend kuus protsenti, kui me võtame äh, ettemaksed välja. arvatavasti on see täiesti rahuldav tulemus, sellepärast et kui me räägime sellest, et kogu rakendamine hakkas kahe tuhande kaheksandal aastal pihta. miks nii hilja? sellepärast, et palju oli vaja vastavusse viia meie juhtimis- ja kontrollstruktuure ning isegi projektide reaalne rakendamine hakkas kahe tuhande üheksanda aasta alguses ja kahe tuhande kümnenda aasta, kahe tuhande üheksanda aasta lõpus ja kahe tuhande kümnenda aasta alguses. Äh, tõin kaasa ka infomaterjale ja äh, ajakirju äh, Äh, siin loomulikult tervitame me Horvaatia liitumist, aga äh, tõume ülevaate ka välja erinevatest projektidest, mida on juba tehtud. näiteks äh, biotehnoloogia keskus on loodud ülikooli juurde. see on väga oluline tegelikult andmaks tõuke idufirmadele, kes biotehnoloogia vallas tahavad tegutseda. edasi see, et Horvaatia liitus programmiperioodi lõpus Äh, oli meil kokku lepitud, et kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, projektid rakendatakse just IBA kogemustel põhinevalt, äh, miks? sellepärast, et Horvaatia saab samadest kontrolli- ja juhtimissüsteemidest kasu, mis töötavad ka siis nüüd liitumise järgselt, see tähendab seda, et kõik ministeeriumid on nende programmide eest vastutavad, näiteks transpordiminister vastutab äh, transporditaristu eest, keskkonnaküsimused Keskkonnaministeeriumi all ning regionaalne konkurents liikus äh, majandusministeeriumist äh, Maaelu Arengu Ministeeriumisse. IPA programmid on nüüd pikendatud kuni meie perioodi lõpuni praegu ning eh, üks eh, aasta on lisaks ette nähtud aastani kaks tuhat kuusteist, nii et eh, rakendamise jaoks jääks rohkem aega. nii et projektidel on samasugused prioriteedid, samasugused eesmärgid, aga meil on tulemuste indikaatorid, mis on peavoolustatud ning lisaks on ka eraldatud lisarahasid um,. IPA-le on ette nähtud viissada kolmkümmend viis miljonit eurot ja lisaks sellele on nelisada viiskümmend miljonit, mis tulevad äh, Euroopa Regionaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist. kuidas see raha siis jaguneb, esimene programm, mis on regionaalne konkurentsivõime, on äh, puhtalt Regionaalarengu fondist, see toetab VKE-sid, äh, teadus- ja arendustegevusi ning innova-, innovatsiooni. transport tuleb ka Regionaalarengu fondist, kaasrahastus on raudtee valdkonnas, veeteede ning tehnilise abi vallas, edasi keskkond, mis on ainult Ühtekuuluvusfondi alt äh, tulevad äh, võimalused, äh, sealhulgas veepuhastussüsteemid ja inimressursside toetamine, et sotsiaalset kaasatust ja haridust toetada Äh, siis on meil veel mõned äh, koostööprogrammid, mis on mõeldud piiriüleseks töö, koostööks Ungariga ja Sloveeniaga ning teised pro-, äh, programmid. millised on siis järgmised sammid, sammud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmide lõpuleviimiseks? me oleme töötanud koos horvaatidega ning järgmistel nädalatel ootame me meie koostööprojektide lõpptulemusi, sellepärast et Horvaatial loomulikult oli ka võimalik Äh, see ette valmistada, olgugi et me liitusime selle programmi perioodi lõpus, nii et järgmisel nädalal võetakse see raamistik vastu ning lisaprogrammid pannakse paika, mida on võimalik endiselt äh, rakendada juulis, komisjon kiidab selle loo-, loodetavasti suve jooksul heaks. teine element äh, ja pakett, mis on juba ka kokku lepitud, on muidugi juhtimise kontrollsüsteemid, kus loodame et äh, Horvaatia ettepanek äh, tehakse juuli jooksul ning komisjon võtab selle vastu siis ilmselt ähm, enne käesoleva aasta lõppu. nii et algus on olnud hea, aga loomulikult väljakutsed on endiselt mäekõrgused, vaja on palju äh, administratiivset kohandumist ka Horvaatia poole pealt, nagu öeldud, siis äh, programmiperioodi lõpul on äh, sattunud praegu Horvaatia liitumine ja seetõttu on ametivõimudele tõepoolest äh, väga keeruline olukord, et nad valmistavad ette kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programme, aga nii nagu teisedki liikmesriigid juba on valmistunud ette järgmise perioodi jaoks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. teine väljakutse on see, et et äh, eelarvevahendite eraldatus on äh, kahekordistanud äh, perioodi lõpus. ja kui me võtame selle kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aja ja mõtleme nende eraldiste peale, mis parlament on selleks ette nähtud, siis me räägime kaheksast miljardist rahast, tõukefondidest, Maaelu Arengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist ning siia edasi tuleb kakssada miljonit veel kalanduse rahastust lisaks ÜPP vahendid. me näeme siin viis kriitilist faktorit, mis on olulised selleks, et Horvaatia jaoks saadakse edu ning eh, kuidas ametivõimud saaksid kohapeal kaasa aidata, et eh, need meetmed oleksid tõhusad. esimene on loomulikult haldussuutlikkuse suurendamine ministeeriumites endas kohapeal. see on juba järk-järgult paranenud, aga kindlasti on veel palju arenguruumi. eelmisel aastal otsustati näiteks võtta palgale fondide juhte kakssada kolmkümmend inimest erinevates ministeeriumites ja agentuurides, aga äh, vaid vähesed on neist nüüd efektiivselt ka tööle asunud. nii et äh, eelarvekärped siin äh, võib-olla töötavad meie eesmärkidele vastu. teine oluline faktor on see, et see on ministeeriumite vaheline tõhus koostöö see on suur väljakutse just Horvaatias ja siin me näeme ka tulevaseks äh, rahastamisperioodiks seda, et nad peavad oma koostöö hästi prioritiseerima. selleks, et tõukefondidest abi saada. kolmas äh, asi on lihtsustada menetlusi ja juhtimisstruktuure. me näeme, et see siirde äh, aeg äh, läheb seinast seina tegelikult Horvaatias praegu, sellepärast et et äh, üks instants lükkab teiste otsustused ümber ja seetõttu ei ole võimalik äh, tehtud otsuseid praktikas rakendada. neljas on partnerluse ja konsultatsiooniprotsessi parendamine. see jällegi peaks olema tavalise äh, haldusstruktuuride tegevuse alustala, aga me püüame selles osas äh, survestada. kohapeal äh, korraldati kuuendal juunil olulise partnerluskonverents, aga palju on vaja veel ära teha. ja viies aspekt on kõrgkvaliteetsed projektid, selleks et oleks ministeeriumis olemas pädevus nende elluviimiseks ja ka kohalikul tasandil. siin äh, valmistab meile rõõmu, et Horvaatia juba nüüd aasta jooksul on hakanud äh, erinevaid vahendeid kasutama, nii et äh, tegelikult nad on juba hüve saanud kõikidest võimalikest rahastusvahenditest ning loomulikult tehniline abi ja selle kasutamine on vajalik selleks, et valmistada ennast ette tulevikuprogrammide tarveks. ja lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda veel et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, raamistikuks ettevalmistamine, ma tean, et eile hääletati selle üle ning Horvaatia peab ka need reeglid äh, ellu rakendama. nagu öeldud, kaheksa miljardit, palju raha, suur väljakutse ka haldusstruktuuridele. komisjon on palunud, et liikmesriigid valmistavad ette nende seisukohad. kolmekümne esimene jaanuar on tähtaeg ja siin on peamised eesmärgid, mida peaks Horvaatia jälgima, konkurentsivõime suurendamine Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend äh, programmi raames, äh, edasi tööturu äh, osalust suurendada ning parendada inimeste kvalifikatsiooni, vähendada vaesust, kolmas eesmärk on parandada loodusressursse ning keskkonnaolukorda ning viimane, haldussuutlikkuse tõstmine Äh, liiga vara on praegu veel öelda, mida seal täpselt otsustatakse, millised on Horvaatia valikud. sellepärast, et Horvaatia on selle protsessiga liitunud äh, hiljem kui teised liikmesriigid, aga nii palju, kui on aru saada, siis äh, näib, et Horvaatia võib valida välja siit kaks programmi, kaks, kahe juht, koos mootoriga eesotsas Keskkonnaministeerium ja Regionaalministeerium ning Tööhõiveministeerium, nii et nad võtavad ehk siis sellise keskse lähenemise, mis terve Horvaatia ära katab nende teemadega. nii palju siis sissejuhatuseks ja äh, hea meelega vastan teie küsimusele, kui teil küsimusi on. Yeah, I would like to thank you and I will start with Jan Olbricht. alustame Jan Olbrichtiga. andke märku, kui te sõna soovite. aitäh mul on üks küsimus. uus asjade korraldus on natukene segane minu jaoks. me arutasime pikalt selle üle, et kas mingisugune nelisada miljonit umbes peaks minema veel Horvaatiale. ja selleks oli vaja eraldi mehhanismi. nüüd on siis see IBA öö, programm. ma saan aru, et meil tuleb siis uus tegevuskava vastavalt määrusele seitsesada kolmteist, seal on määratud kaheksa miljardit. aga küsimus on mul järgmine, lihtsalt Horvaatia sõprade huvides. kus, kus kohas see kaheksa miljardit on? meil on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega probleeme ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve on miinuses kas, seega mu küsimus on, kas Horvaatiale kehtib ka see N pluss kolm reegel? E, mitte siis N pluss kaks, vaid N pluss kolm või kas või N pluss kaks ja pool? E, õiguslikust küljest, et kus, kust kohast see raha tuleb? selgitage palun. kas on mingisugused üleminekumehhanismid, mida saaks näiteks kasutada? kõikide me-, meie huvides, e, Horvaatia huvides on ka teada, kuidas äh, see peaks siis öö, toimuma, kuidas, sest maksed arvatavasti viivitavad, viibivad kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal. seega meil peal, süsteem peaks olema paindlikum, palun selgitage. ma saan aru, et meil on siin ka Horvaatia kolleeg kohal, palun tutvustage ennast, sest me ei ole veel tutvunud omavahel. aitäh, mina olen Ivana Malititš, ma olen uus parlamendisaadik Horvaatiast suur tänu teile kõigile, et te viimastel nädalatel olete Horvaatiat nii soojalt siia te-, siin tervitanud. mina osalesin Horvaatias terves selles protsessis, mis puudutab IPA äh, haldamist ning ühtekuuluvuspoliitikale ülemineku ettevalmistamist. ma ei hakka Janni küsimusele vastama, kuigi ma tean, mis täpselt seal toimub, komisjon vast-, vastab sellele ise aga mul on endal kaks küsimust. üks puudutab äh, seda, et kas Horvaatial on võimalus avanssi saada äh, selle järgmise poole aasta jooksul. Horvaatia jaoks on väga oluline, et see raha kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks kätte saada, ähm, seda eelarve likviidsuse tõttu. millised on teie prognoosid? sest äh, juhtimis- ja kontrollsüsteem süsteemi kirjeldus saadetakse teile juulis ja teil on arvatavasti vaja mitu kuud selleks, et see üle vaadata, analüüsida seda ja otsustada siis, kas on võimalik anda luba selle ellurakendamiseks. teine asi on seotud kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta perioodi ettevalmistamisega. mul on jäänud mulje, et me kõik oleme keskendunud viimase, järgmisele poolaastale aga see oluline järgmine rahastamisperiood on jäänud kuidagi sekundaarsesse rolli. samas on see ka väga-väga oluline. Te muidugi rõhutasite, et see partnerlus- ja konsultatsiooniprotsess on ka üks nõrgemaid külgi, mida tuleb veel tugevdada samuti, mis puudutab haldussuutlikkust, siis me valmistamise ette, valmistamise ette organisa-, organisatsiooni arengu strateegiaid. ma tahaksin teada ka, kuidas sellega eda-, edasi minnakse, sest see on väga oluline ka heaks, hea finantsjuhtimise tagamiseks ning edasisteks arenguteks hiljem suur tänu, Viktor Postinaru. järgmisena. aitäh, kolleegid, ma mäletan, et kaks tuhat kaheksa kevadel pärast seda, kui ma just olin valitud Euro Rumeeniast Euroopa Parlamenti, kohtusin ma Horvaatia äh, ametnike ja ajakirjanikega ning nad äh, uurisid, millised olid Rumeenia äh, kogemused selleks, et neid ära kasutada, nendest õppida. positiivseid kogemusi muidugi ei olnud, kõik kogemused olid negatiivsed. aga igatahes nad tõesti üritasid uurida kõikide kogemusi ning teha nendest järeldused, mis sobiksid siis Horvaatia vajadustega. ma tahaksin küsida komisjonilt milline on teie hinnang praegu praegusele hal-, riigi haldussuutlikkusele, võttes arvesse, et see uus Horvaatia poliitika tuleb ka ellu rakendada. kui vaadata näiteks Rumeeniat ja Bulgaariat po-, ja võrrelda Poola ja teiste suurepäraseid kogemusi, siis see haldus- ja institutsionaalne suutlikkus on väga oluline. niisiis, milline on selline, selle olukord? teine küsimus. kuidas kavatseb komisjon tagada, et järgmisel perioodil ei teki Horvaatias mingisugust ebastabiilsust ning ei, ei, ei teki ka poliitilist sekkumist ekspertide töösse, kes äh, haldavad Euroopa Liidu rahasid. ma tean omaenda väga halbadest kogemustest Rumeenias, et institutsionaalne ja õiguslik ebastabiilsus ning väga suur poliitiline sekkumine ekspertide töösse on hävitava mõjuga. niisiis. kas komisjon, võttes arvesse mitmeid positiivseid ja negatiivseid kogemuse, kogemusi, suudab ka tagada, et Horvaatia ning tulevased kandidaadid ehitavad ikkagi üles suure ja usaldusväärse, märkimisväärse haldus- ja institutsionaalse suutlikkuse. siis saab Horvaatia tegutseda ka palju paremini, võttes arvesse riigi minevikku, haldusaparaadi tegevust minevikus, inimeste mentaliteeti ja nii edasi. ma soovin Horvaatiale edu, meil on vaja Lääne-Balkanilt ka positiivseid näiteid, et nad oleks eeskujuks kogu oma austuse juures teistele poten-, potentsiaalsete kandidaatide vastu siis teistele riikidele on vaja ka positiivselt, positiivset eeskuju, et nad suudaksid läbi viia haldus- ja regionaalreformi ning äh, üles ehitada institutsionaalset suutlikkust. suur tänu, Jens Nielsen. üks väike küsimus kõigepealt. tere tulemast parlamenti. aga ma näen, et Horvaatia on jaotatud kahekümne üheks äh, omavalitsuseks äh, haldusüksuseks. aga rahasid hallatakse riiklikul tasandil. kas see tähendab seda, et projekti otsused võetakse vastu ka kõik riiklikul tasandil? aitäh äh,. proua Sanchez-Smith. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien sûr, euh, bienvenue à notre collègue croate. Je crois qu'on est. Aitäh, tere tulemast ka meie Horvaatia kolleegidele see on Horvaatia tuleviku jaoks siin väga oluline komisjon. ma tahaksin rääkida territoriaalsest koostööst. me rääkisime siin selle riigi suutlikkusest ära kasutada kõik Euroopa poolt pakutu läbi erinevate fondide. ma arvan, et territoriaalne koostöö on väga oluline, olgu see siis riigisisene või piiriülene regioonide vahelisel tasandil. on oluline, et riik, mis liitub Euroopa Liiduga, äh, võtab arvesse ka teiste inimeste koge-, teiste riikide kogemusi. kui me võtame näiteks riigid nagu Rumeenia siis ka nende puhul peame me neile ju ütlema, et milliseid vigu vältida, millised on meeldivamad, paremad kogemused. sada viiskümmend viis miljonit piiriülese koostöö fondist on eraldatud, kas need rahad on ka kasut-, ära kasutatud? ning kui, siis kuidas? kui neid ei kasutatud ära, siis miks? aitäh, Mari-Teres! Thank you very much uh,, chair uh,. I've aitäh, proua esinaine! mul on väga lihtne küsimus. see puudutab partnerluspõhimõtteid. sest komisjon mainis alguses, et uue perioodi jaoks on see suur väljakutse. ma küsiksin komisjoni või Horvaatia saadikute käest, kuidas toimub osalus operatiiv-, tegevusprogrammides? näiteks kuidas osalevad kohaliku omavalitsuse esindajad? aitäh! rohkem sõnasoovijaid vist ei ole. niisiis, Rafael. sõna sinul, ma saan aru, et komisjonil on ka meeldiv näha, et Horvaatia kolleeg on kohal. siis pärast annaksime sõna ka Ivanale aga kõigepealt vast komisjon vastab esitatud küsimustele. see kaheksa miljardit on eraldatud kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani parlamendi ja nõukogu poolt. see N pluss kolm reegel ja e, IPA puhul see reegel kehtis, see kirjutati sisse ka liitumislepingusse et äh, selle viimase kolme ja kuue kuu jooksul saaks ka veel taotleda raha. seetõttu on Horvaatial ka üks lisaaasta selle raha ärakasutamiseks kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. proua Malititši küsimus, teil on õigus. see on meie selle aasta peamine ülesanne, nimelt tagada, et see halduskontrollisüsteem ikkagi ennem aasta lõpu heaks kiidetaks, et Horvaatia saaks ka raha. sest kahe tuhande seitsmenda, kolmeteistkümnenda aasta perioodi üks eeltingimusi oli, et kõigepealt tuleks heaks kiita halduskontrollisüsteemid. seetõttu see Horvaatia otsus rõõmustas meid väga, et mitte keskenduda ainult kahe tuhande kahekümnenda aasta programmile, vaid ka IPA struktuuridele. me ei saa veel hinnangut anda, ma tean, et on toimunud mitmeid äh, koosolekuid äh, haldusüksuste ning ka audiitorite vahel. loodetavasti juulis meieni saabuv dokument on kõrge kvaliteediga, aga ennem kui ma seda näinud ei ole, ei saa ma seda kommenteerida. ei saa öelda äh, komisjon veel, et see on vastav reeglitele ennem aasta lõppu, aga ma kinnitan teile, et me üritame Horvaatia likviidsust tagada enne aasta lõppu. see neliteist kakskümmend, selles suhtes on teil täiesti õigus. kuna ministeeriumite haldussuutlikkus oli vilets, siis ähm, võib öelda, et tõesti neliteist kahekümneks väga hästi ette pole valmistatud, aga nüüd saab ju e-, keerata uue lehekülje ette. ma olen kindel, et Horvaatia ametivõimud võtavad neliteist kakskümmend ettevalmistumist väga tõsiselt. oma ettepanekuid esitlesime me jaanuarist, pärast seda oleme igakuiselt kohtunud Horvaatia esindajatega, aga praegu ei ole veel selge, millised saavad olema strateegilised valikud näiteks järgmisel teisipäeval kohtume jällegi horvaatidega, siis loodetavasti saame me edasist infot. Teil on ka selles õigus, et strateegiates on veel lünki, seetõttu meie ettepanekud olid väga tervitatavad, sest äh, seal oli selline ülevaade sellest, milline süsteem võiks üldiselt välja näha. Äh, Jasper aitab üsna äh, äh, palju uue Horvaatia strateegia väljatöötamisel. loodetavasti saab see valmis järgmiseks aastaks. mis puudutab haldussuutlikkust, siis teil on täiesti õigus positiivne meie arvates on see, et esimestes aruteludes Horvaatidega kahe tuhande kahekümnenda aasta asjus selgus, et nad võtavad seda temaatilist eesmärki üksteist ehk haldussuutlikkust väga tõsiselt. Nad võib-olla soovivad seda isegi liiga palju toetada. seega prioriteedid peavad olema paigas. Horvaatia võib-olla üritab kõike korraga teha nad on kasutanud väga palju ka IPA esimest komponenti näiteks. ungarlased ja leedulased on neid aidanud näiteks. üldiselt on neid päris palju toetatud, aga äh, meil on tunne, et kuna ministeeriumite haldussuutlikkus ei ole väga hea, siis isegi kui teiste liikmesriikide abi on väga hea, ei ole võimalik täheldada märkimisväärset äh, haldussuutlikkuse suurenemist ministeeriumites endas. mis puudutab stabiilsust, siis jah, oht on olemas, teil on täiesti õigus, aga praegusel hetkel ei tundu see väga suur olevat. keskkond on üsna stabiilne, loodetavasti see olukord jätkub. aga teil on õigus, jah, see võib muutuda tõsiseks probleemiks siis kohalikud omavalitsused ja programmide juhtimine, jah, kuna haldussuutlikkus on kehv, siis on see minu arvates isegi tarka otsus, et juhitakse tsentraliseeritult. peamist rolli mängivad ministeeriumid. aga tõsi ta on, et eh, igas kahekümne ühes omavalitsuses on ka eh, inimesed eh, nendega töös, nende projektide ellurakendamisega töös kohalike omavalitsuste oma, osaluses on kaks olulist elementi. esiteks, igas seirekomisjonis on kohalike omavalitsuste assotsiatsiooni esindajad kohal, ehk siis nad on elu rakendamise protsessi kaasatud ning kuuendal ja seitsmendal juunil toimunud äh, kaks tuhat kakskümmend alane konverents oli ka eelkõige suunatud kohalike omavalitsuste esindajatele. ma ei ütle, et selle eest piisaks, aga vähemalt on keskvalitsus äh, mõistnud, et selline lähenemine on oluline. ja veel viimane asi proua Sanchez Schmidti koht, äh, märkuse kohta, et mis puudutas territoriaalset koostööd. jah, Horvaatia on selles, selles valdkonnas olnud väga aktiivne näiteks Donau strateegias. Nad on üritanud ära kasutada ka teiste kogemusi ja nad on võib-olla isegi rohkem nüüd huvitatud Aadria mere strateegiast. me soovime ka, et nad võimalikult palju kasutaks ära teiste kogemusi. mina ei vastuta ainult Horvaatia, vaid ka Sloveenia ja Austria eest ning veebruarikuus korraldasime me ka koos Austria ja Sloveeniaga äh, äh, seminari targa osaluse kohta, selle, see on, oli kõigest algus. sellest loomulikult ei piisa, aga ma näen, et horvaadid soovivad ka olla eeskujuks ülejäänud Lääne-Balkanile. eelmise aasta detsembris toimus ka seminar avaliku hanke äh, probleemide kohta, see on paljude liikmesriikide jaoks suur probleem olnud, ka sellest seminarist ainult ei piisa, aga loodetavasti oli see pikema protsessi algus, aitäh uh,! Ivana, would you like to comment? Ivana, kas tahaksite kommenteerida seda? Thank you very much, I would like to say that I am very grateful for organizing this tahaksin äh, öelda, et, äh, et mina olen mul on väga hea meel, et meil on täna see arutelu Horvaatia edusammude üle. ja ma tahaksin öelda, et äh, kõik on vaja teha selleks, mis võimalik, et ka Horvaatia parlamendis selline diskussioon elavamaks muutuks. sellepärast, et äh, tegelikult äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendite hea rakendamine on igal juhul Horvaatia huvides ja ühtekuuluvuspoliitika Horvaatias on väga oluline, väga mõjukas osas, eh, eriti eh, puudutab see investeeringuid, aga samuti eh, prioriteete ja strateegilist mõtlemist, mis peaks alguse saanud, saama tegelikult kogu riigis tervikuna. ma arvan, et me peame töötama edasi selleks, et keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse tasandil oleks parem koostöö. väga hea meel, et te olete äh, tundnud seda vajadust, eh, sellepärast et muidugi on riigiülesed programmid, aga ka kohalikud omavalitsused tahaksid osaleda paremini nendes tegevustes ja ma tean ka, et eh, programmi strateegiate osas eh, päritakse tavaliselt keskvalitsuselt informatsiooni ja nii edasi. mida teha edasi, on muidugi strateegiline otsus, sellepärast et kui me vaatame teemavaldkondade prioriteete, siis neid on üksteist, iga neist on väga atraktiivne ja uue Euroopa Liidu liikmena on väga raske teha otsust, millist me peaksime valima. ning ma näen ka, et valitsus praegu püüab kõike püüda, aga kui kõige peale välja minna, siis ei ole võimalik äh, hoida fookust teravana ja keskenduda vaid olulisemale. aga ma loodan, et komisjoni juhtimisel selles protsessis Horvaatia annab endast parima kui ma vaatan kahe tuhande neljateistkümnenda aasta, kahekümnenda aasta vahendeid, siis meile on ühtekuuluvusest ette nähtud eh, kaheksa miljardit ja kui me ka maaelu arenguvahendid ja ÜPP vahendid lisame siia ja maaelu arenguvahendid on tegelikult ühtekuuluvuspoliitika lähedased, siis eh, me jõuame terve Horvaatia eh, riigieelarve tasandile sellel perioodil see on meie investeeringute kasvu ja arengu jaoks väga oluline ning oluline on, et neid rahasid korralikult kasutataks. ning äh, sellega seoses me saame kindlasti oma arenguprotsessidega kiiremini edasi minna. ja see on ju väga oluline, et me mitte lihtsalt ei saaks kogu aeg osa Euroopa eelarvest, vaid pigem äh, Äh, lisaksime ka oma sisendid Euroopa Liidu eelarvesse pärast seda, kui meie oleme jalad alla saanud. nii et me ei oleks mitte kogu aeg ainult saajad, vaid äh, ikkagi ka sissemaksjad ükskord. ning äh, sellel taustal on kõik need arutelud väga olulised ja loodetavasti saame me ka rohkem tähelepanu ja rohkem teadmisi saavad äh, Horvaatia ametivõimud. ning äh, lõpuks äh, ma tahaksin veel mainida ministriteeriumite vahelist koostööd ja suhtlemist. mulle tundub, et Regionaalarengu ministeerium Horvaatias, mis on kõige vastutustundlikum, peaks tegelikult just seisma ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eest. mulle tundub, et see ministeerium on jäänud kuidagi isolatsiooni, suhtlus teiste ministeeriumitega väga ei tööta ma ei tea, kas teistes liikmesriikides on olnud samasuguseid olukordi ja kui jah, siis ehk saame pakkuda välja Leedu eesistujale, et kui nad korraldavad regionaalpoliitika mitteametliku ministeeriumide kohtumist, siis nad mitte ainult ei korraldaks seda regionaalministrite jaoks, vaid rahandusministrite jaoks ka, sellepärast et vähemalt rahandusminister peaks olema väga tugevasti kaasatud nendesse projektidesse, sellepärast et eh, see on ju väga oluline ühtekuuluvuspoliitika vahendite koha, koha pealt. suur tänu, ütleb proua esinaine, mul on väga hea meel, et eh, meil oli võimalik rääkida nii komisjoni esindajaga kui teiega andke andeks, äh, kolleegid, annaksin sõna Sean Kellile, sellepärast et ta oli hiljaks jäänud, aga tahaks siiski sõna võtta. Äh, suur tänu, ütleb Sean Kelly. Äh, tahaksin tunnustada Horvaatiat ja kui ma vaatan neid dokumente, siis tegelikult hakkab silma see, et minu enda koduriik Iirimaa ja Horvaatia on väga sarnased, elanikkonna arv on sama ja kui meie liitusime Euroopa Liiduga, siis oli meie SKT umbes samal tasemel nagu Horvaatia oma, aga erilised tõuke- ja ühtekuuluvusvahendid on võimaldanud meil muutuda üheks äh, jõukamaks äh, Euroopa Liidu äh, liikmesriigiks, endiseks keldi tiigriks. nii et igal juhul need vahendid aitavad Horvaatial areneda Ehm, me oleme vaadanud eh, ka, eh, kellega peab Horvaatia kaubavahendust ja kust kaupu sisse veetakse, see on praegu väga piiratud, aga ma loodan, et eh, Euroopa Liidu liikmelisus aitab seda pilti muuta. oluline on see, et tõuke ja ühtekuuluvusvahendeid ära kasutatakse tarmukalt, niimoodi saab areng olema väga kiire ja loodetavasti on need täielikud Euroopa Liidu mm, liikmed ning ehk kahekümne, kolmekümne aasta pärast Euroopa Liidu jõukam riik vastavalt SKT-le, nii et see on meie kõigi jaoks oluline. Euroopast räägitakse ju niivõrd palju negatiivsetes äh, terminites, Leedu võtab praegu üle eesistumise ja Läti liitub euroalaga Äh, tundub, et kõik need äh, edulood räägivad sel, kõigi nende vastu, kes tahavad äh, olla skeptilised Euroopa Liidu suhtes. suur tänu. mulle tundub igal juhul, et Horvaatia rannik on veelgi kaunim kui Iirimaa oma ja neil on kindlasti parem kliima, ütleb proua esinaine. aga lõpetame selle päevakorrapunktiga, suur tänu meie esindajatele mm proua Matic on küll EKONis ja mitte meie komisjonis, aga aga sellegipoolest. edasi läheme päevakorrapunktiga üheksateist, mis on määruse kolmteist seitsekümmend kaks tuhat seitse muutmine seoses raudteereisijate veeteenustega siseturu avamisega. suur tänu, proua esinaine. tegemist on määrusega mille muudatused komisjon on välja pakkunud ja puudutab see raudteereisijate veoteenuseid ja Euroopa Liidu transpordipoliitikat. Euroopa Liidu transpordipoliitika peab muutuma konkurentsivõimelisemaks, harmoonilisemaks ja need ongi selle määruse eesmärgid. Äh, määrus räägib veel ka avaliku teenindamise kohustustest, avaliku teenindamise lepingutest, läbipaistvust puudutavatest meetmetest äh, avaliku teenindamise kohustuste osas. ja te kindlasti teate, et kui äh, ei ole võimalik äh, tagada transpordi mingisugusel marsruudil, siis valitsus peab avaliku teeninduse raames need kohustused operaatorile panema. ja muidugi on oma kvantitatiivsed piirangud olemas ka otsesel teenuste delegeerimisel. ja Äh, sellega seonduvad ka hangete koostamise, koostam-, äh, hangete koostamise, hangete korraldamise reeglid. nii et me, äh, see ettepanek puudutab üldisi põhimõtteid transpordipoliitikas ja probleeme, mis sellega seonduvad, on äh, osa probleeme on ka lingvistilist laadi, sellepärast et väga palju on selliseid mõisteid, mis on laialivalguvad ja väga erinevad erinevates keeltes. näiteks mõisted kohalik pädev asutus, mida selle all täpselt mõeldakse. nüüd uues määruses on sisse toodud uus mõiste, aga see võib tekitada segadust ja meie omalt poolt oleme palunud täpsustusi teatud mõistete osas ja me oleme tähelepanu juhtinud ka lingvistilistele nüanssidele aga üldiselt on tegemist sellega, et meil jääksid alles enamus nendest mõistetest, mis vanas määruses olid, praegustest määrustest. uued mõisted ei ole sajaprotsendiliselt äh, selged, aga üldjoontes oleme me nõus võime heaks kiita selle uue ettepaneku. see ettepanek on osa neljandast raudteepaketist ja nii et suur tänu. Uh, ma ei näe, et variraportorid oleksid äh, saalis, kui keegi neid ei asenda, ütleb proua esinaine, siis lähmegi kolleegide juurde ja härra Vlasak kõigepealt. kas te olete ka variraportor? ah soo, selge. Uh, suur tänu, proua esinaine. Äh, räägin tšehhi keeles, ütleb kõneleja. Uh, äh, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri selle tõhusa töö eest ning üleüldiselt võib öelda, et me saame neid põhimõtteid ka äh, toetada. nimelt äh, raudteepakett peaks aitama äh, suurendada konkurentsi, madaldamaks hindu ning selleks, et raudteeturg oleks tõepoolest avatud. Neid asju me saame kõiki toetada. samas me ei usu, et selline et sellised äh, hanked äh, tuleb korraldada valdkondades, äh, kus hange, hanke väärtus ei tohiks ületada kindlasti hanke korraldamise kulusid Äh, nii et me peaksime kindlasti tagama ka selle, et pakkumuse esitajate vahel oleks piisav konkurents. aga kui selline tingimus oleks seatud, siis oleks võimalus ka äh, ümber lükata täna levinud praktika, kus mitmeid lepinguid antakse põhimõtteliselt ilma hankemenetluseta ja seda rahvuslikele operaatoritele, millega kahjuks ei saa nõustuda meie. I don't have anybody. Äh, suur tänu, ütleb proua esinaine, keegi ei ole rohkem sõna soovinud ja ma saan aru, et me saame selle aruteluga ühele poole jõuda, kui just kellelgi ei ole kommentaare selles suhtes, mida praegu kolleeg ütles. suur tänu, härra Vlasak. me uurime seda teie ettepanekut, aga ma arvan, probleemi pole. muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ma pakuksin välja septembri, sellepärast et transpordikomisjon plaanib selle vastu võtta novembri lõpus, nii et meil on palju aega. kaksteist september keskpäev oleks siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Läheme edasi päevakorrapunktiga kakskümmend, Maria-Theresa Sanchez-Schmidt, arvamus raudteesüsteemi koostalituse kohta Euroopa Liidus. olge head. suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid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 ütles, koos talitusvõime direktiiv on osa neljandast raudteepaketist ja selle tehnilisest poolest ja nii, nagu see pealkiri ütleb, et tegemist on väga tehnilise teemaga ja raske on seda tutvustada, aga meie komisjon siiski otsustas koostada arvamuse selle kohta ja ma üritasin detailselt komisjoni ettepanekut uurida ja vaadata, et millised võiksid olla meiepoolsed parandusettepanekud. vaatamata selle tehnilisele aspektile ei tohi me unustada seda, et raudteesüsteemi koostalitus on otseselt seotud seotud äh, regionaalse ühtekuuluvusega ja piiriülese äh, suhtlusega ja koostalitus peab võimaldama seda, et üks kas vedur või äh, vagun võib liikuda ükskõik millisele osale Euroopa Liidu raudteevõrgustikust. ja ma natukene räägiksin ka konkreetsest näitest ja nagu te teate, ma olen Lõuna-Prantsusmaalt pärit ja päris Hispaania piiri äärest ja sealt peaks läbi käima Perpignani ja Barcelona vahele kiirraudteeliin, aga praegu on ta käigust väljas. aga samas kogu taristu on olemas, aga koostalitusvõime puudumise tõttu ei ole võimalik, et Perpignani ja Barcelona vahel see rong liiguks. nii et minu jaoks tegelikult on tegemist väga tähtsa probleemiga. ja tegelikult oleme me veel väga kaugel sellest, et meil oleksid tõesti laitmatult toimivad süsteemid, siseriiklikud süsteemid äh, on ajalooliselt äh, ja paika pandud niimoodi, et nad kaitsevad kogu äh, riigi territooriumit välisvaenlase sissetungi eest, aga praegu selline ülesehitus on problemaatiline, probleemiks aga samas need ohud on ju kadunud, kuna meie kontinent on nüüd ühen-, ühinenud ja me oleme ju kõik nõus selles, et, et see ei ole enam reaalsus, sellised ohid, ohud, aga samas igapäevaelus on need piirid ikkagi veel olemas ja taristud ei ole veel valmis Euroopa Liidu piiride avamisele. komisjon tuli välja jaanuaris oma neljanda raudteepaketiga ja selle eesmärgiks on lõpule viia Euroopa raudteeruumi loomine ja edendada raudteetransporti, need on need kaks põhilist ees, eesmärki sellel reformil. selle reformi eesmärgiks liikmesriikidele, regioonidele, kohalikele omavalitsustele ja raudteeettevõtetele äh, ja kodanikele ja kasutajatele saab olema hiiglaslik ja meie komisjon on pädev selleks, et hinnata eh, selle mõju Euroopa Liidu territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast ja seetõttu me ka koostame selle arvamuse. selle direktiivi ümbervaatamise eesmärk on eh, vähendada fragmenteeritust eh, raudteeveeremi osas Euroopas ja, ja raudteevõrgustiku osas ja tagada võimalikult suur turvalisus ja kuidas äh, käib nüüd see menetlus, kuidas lubatakse liikuda mingisugusel veduril või vagunil Euroopa Liidu raudteevõrgustikul? praegusel hetkel võib äh, see kesta kaks aastat ja maksma minna kuni kuus miljonit ja me, see on üks asi, mida me ei tohi unustada. praegusel hetkel meil on olemas rohkem kui üksteist tuhat siseriiklikku reeglit, mis puudutavad raudteeveeremeid ja raudteed Euroopa Liidus ja ainult standardid paneb paika vastav pädev äh, järelevalveasutus ja meil on vaja tõesti kindlalt ja hästi toimivaid reegleid ja ka kasutuselevõtureegleid. praegusel hetkel on see järelevalveasutus, kes need reeglid paika paneb, erinevused on väga suured, sellepärast et need järelevalveasutused on ellu kutsunud väga erinevad menetlused ja protseduurid, mis puudutab äh, tehnilise heakskiidu andmist. ja nagu ma ütlesin, üksteist tuhat on neid äh, ja kui äh, vedureid näiteks kasutatakse kolmes liikmesriigis, siis see võib tunduvalt kallimaks minna ja kogu selle asja varjus viiakse ellu tegelikult siseriiklikku protektsionismi ja teinekord lihtsalt ei anta lubasid mõningatele veeremi osadele. ja nõutakse mingisuguseid teste või kontrolle, mis tegelikult on juba ära tehtud. Äh, selle ümbersõnastamise üle, ümbersõnastamist on nimetatud revolutsiooniliseks mõningates liikmesriikides ja turule toomine, selle mõiste, milline saab olema raudtee-ettevõtja vastutus, Äh, see on see, mida on muudetud. komisjoni sooviks on ka see, et järelevalveasutus, Euroopa äh, raudteejärelevalveasutus oleks tulevikus see, kes annaks turule tulemise lubasid välja ja annaks välja sertifikaate, mis tõendavad seda, et veerem on nõuetele vastav ja selline luba ja selline sertifikaat kehtiks kogu Euroopas, nii et see oleks väga suur samm edasi. nii et eh, siseriiklikult järelevalveasutustelt võetakse pädevus selles valdkonnas, mis puudutab lubade väljaandmist. et need oleksid need muudatusettepanekud ja mis mina olen välja pakkunud. muidugi me tervitame entusiastlikult komisjoni ettepanekut, mis toob kaasa äh, raudteepoliitika lihtsustamine, lihtsustamise ja mis on igati kasulik kogu Euroopat hõlmava transpordiruumi loomisele ja mida tõesti ootavad ootavad äh, nii tarbijad kui raudtee-ettevõtjad, eriti selles osas, mis puudutavad, puudutab sertifitseerimist. aga samas äh, sisalduvad ka teatud riskid, mis puudutab sertifitseerimist. enamuse muudatusi puudutavad artiklit kakskümmend, mis on ka väga, üks tähtsamaid artikleid. meie meelest on komisjon üle hinnanud kolme asja. kõigepealt äh, Äh, suutlikkust, Euroopa järelevalveasutuse suutlikkust asendada neid kahtekümmet seitset äh, siseriiklikku järelevalveasutust ja suuta läbi seedida kõik need siseriiklikud reeglid, mis on praegu olemas, sest et neid on olemas üksteist tuhat. et kas nad tehniliselt tõesti suudavad kõik vajalikud kontrollid läbi viia. edasi komisjoni ettepanekus äh, kulud ja vastutus, mis puudutab kasutuselevõttu, veeremiosade kasutuselevõttu, praegu või see lasub ähm, raudteeettevõtjatel. kas ei ole natukene liiga suur koormus raudteeettevõtjatele ja kas ei võta julgust uutelt äh, tulijatelt, kes soovivad tulla sellele turule? et SNCF Prantsusmaal, Deutsche Bahn Saksamaal, et kas üks väike kas väikeettevõte võiks nendega kontrollida, äh, konkureerida selles osas, ta suudab kontrollida seda, et kas mingisugune rong tõesti suudaks liikuda Euroopa, Euroopa äh, Liidu võrgustikul. välja pakutud ülesehitus. kümnendal juulil jõudi kokkuleppele, eh, mis puudutab üle-euroopalist arbitraaži ja siseriiklikku ekspertiisi. Eh, kui nõukogu midagi on hästi teinud, para-, alati see nii ei ole, aga kui ta millegi hea ja positiivsega välja tuleb, siis me peame seda tunnustama, et praegu üle-Euroopaline järelevalveasutus muutuks nagu ühtseks kohaks, kus sertifikaate välja antakse. see uuendus, mis loa taotleja peab sisse kirjutama oma taotluses, on see, kuidas ta kavatseb veeremeosa kasutada ja eh, üle-Euroopaline järelevalveasutus võib allhanke korras paluda mõningaid tehnilisi osi eh, delegeerida nendega tegelemist eh, siseriiklikele järelevalveasutustele. ja neli kuud on see maksimumaeg, millal äh, käsitletakse taotlust ja pärast seda tuleb otsus otsusega välja tulla ja kui on erimeelsusi, siis saab olema euro, üle-euroopaline amet see, kes on arbitraaži äh, organiks edasi, mis puudutab registrit, selle asemel, et meil oleks kakskümmend seitse registrit, oleks hea, kui meil oleks üle-euroopaline register, kas see oleks suur lihtsustus. ja meie ettepanek on ka veel see, et kui veeremit muudetakse olulisel määral, siis see toob kaasa uue äh, loataotluse Äh, varuosad ka varuosade osas tuleb poliitika harmoneerida selleks, et Euroopa turg muutuks paindlikumaks. RTMS-e süsteemide kontroll, ka selles osas tuleb tagada kontroll ja ellu kutsuda üle-euroopaline süsteem. lõpuks üks äh, väga tähtis uuendus, mis puudutab otseselt meie komisjon, on see, et laiendatakse kasutuspiirkonda kuni piiri, kõige lähema piirijaamani. ja lihtsustatakse rongide liiklu-, liiklemist ka piiriäärsetes piirkondades. mis puudutab üleminekuper-, perioodi, siis Euroopa pädev asutus ja liikmesriikide pädevad asutused. meie ettepanek on kolm aastat ülevõtmise ajaks kahe aasta asemel ja siis komisjon peab koostama aruanne nendest edusammudest, mille on saavutanud Euroopa äh, Liidu pädev asutus selles, selles valdkonnas. ma vabandan, et ma tõesti nii pikalt rääkisin, aga tegemist on väga tehnilise teemaga ja ma tahtsin jagada teiega neid muudatusettepanekuid, mis me tahame sisse viia ja ma tahaksin rõhutada, kuivõrd tähtis on see territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks. komis-, Euroopa Komisjon on öelnud, et üheksakümnendate aastate keskel äh, ei ei ole piisavalt investeeritud väga paljudesse Euroopa Liidu piirkondadesse just selles valdkonnas ja see on kaasa toonud taristu ja veeremi kvaliteedi langemise ja koostalituse võime suurendamine võimaldaks meil järele aidata mõningaid piiriäärseid piirkondi ja kui me kiirendame Äh, omavahelist suhtlust, siis me muudame ka teatud piirkonnad atraktiivsemaks. aitäh, Teres, ma ei pannud äh, tähele ennem, et komisjon soovis ka sõna. niisiis, kui me ähm, selle päevakorrapunkti lõpetame, siis saab komisjon kommenteerida ka eelmist päevakorrapunkti. härra Vlasek. Äh, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada proua Sanchez Schmidti väga põhjaliku ettevalmistustöö ja ettekande eest. paljudele minu küsimustele sain ma juba vastused kätte. ma arvan, et see raport on suur samm edasi. tuleb ära märkida, et praegusel hetkel annab äh, uue veeremi lubasid äh, siseriiklik järelevalveorgan. suured muutused tulevad nüüd äh, selle reformiga, kaasa arvatud, mis on seotud näiteks tasusid või ka pabereid, mida tuleb täita. näiteks mm, ohut-, Škoda uue kiirveduri testid Ähm, ning kui neid, äh, siseriiklikult neid lubasid edasi anda, siis oleks selle kogukulud sada viiskümmend tuhat eurot, seega ma äh, väga toetan seda ühtlustamist. küsimus on aga järgmine, millal suudab Euroopa Raudteeamet kõik need, kõik nende probleemidega tegeleda, sest ta hakkab asendama ju kahtekümmet seitset järelevalveorganit. teine küsimus puudutab kulusid. kui palju hakkab maksma Euroopa keskne luba, kui see liiga palju maksab, siis võib-olla seda luba väga ei taotleta. siis veeremi tegevusulatuse üle peaks ka, lep, kokku leppima võib-olla kahepoolselt, see vähendaks ka kulusid. siis raportöör ütles, et äh, ühe kuu jooksul tuleb esitada dokumendid ning siis äh, autoriseerimise otsus tehakse kahe kuu jooksul. Need on sammud õiges suunas. see menetluskord on ju väga keeruline Äh, seetõttu üleminekuperioodi soovitatakse pikendada kahelt kolmele aastale, aga ma soovin tõesti, et kõik liikmesriigid ühineks selle kokkuleppega, muidu süsteem kukub kokku. suur tänu raporti eest ning ma toetan suuremat osa selle sisu. Te olete samuti varireportöör, jah? Oui Euh, jah, ma olen variraportöör. see, mis puudutab äh, neljandat paketti, aga juhtimise poolt. see tähendab, et kas te tahate praegu rääkida? aga ma ootan raudteeinfrastruktuuri juhtimise teemat. kas koostalitus, äh, see puudutab ka juhtimist?

põhjenduspunktides põhjenduspunktide kohta ma tahaksin öelda seda, et äh, põhjenduspunktid on samuti väga tähtsad, seal räägitakse turu avamisest ja konkurentsivõimest, aga mis puudutab muudatusettepanekuid, siis praegusel hetkel mul ei ole midagi täpsemat öelda muudatusettepanekute kohta, et ma võtaksin pigem sõna teise osa muudatusettepanekute kohta, aga mis puudutab üldist tutvustust, siis seal siiski sisaldub mõningaid seiku, millega ma päris nõus ei ole. Eh, järgmisena saab sõna komisjon, kõigepealt eh, kommenteerige Marie-Thereesi raportit, härra Jean Brut proua. suur tänu, proua esinaine. eriti tahaksin ma tänada raportööri proua Sanchez-Schmidti selle koos talitusvõime raporti eest, see raport on väga põhjalik, võttes arvesse kõiki neid tema muudatusettepanekuid, mis puudutavad muudatusettepanekuid ühtse Euroopa sõidukiregistri kohta, siis komisjon toetab neid vägagi, sest see aitaks kaasa ühtse Euroopa raudteeala loomisele ning sel-, sellel aga oleks ka meie ressurssidele oma mõju, niisiis me peame selle üle veel mõtlema. siis see tõhus, kiirem liikumine ühtse signaalsüsteemi suunas. komisjon arvab, et Euroopa Raudteeamet on selline keskamet ka, mis annab lubasid öö, ähm, Äh, raudtee äh, kõrvalteenuste jaoks, äh, siin me toetame ka raportööri arv-, siin me ei toeta raportööri arvamust, me oleksime soovinud, et oleksite olnud ambitsioonikamad ning andnud selle rolli ka Euroopa Raudteeametile. mis puudutab üleminekuperioodi uue autoriseerimisprotsessi ellurakendamiseks, siis ERA valmistab juba ette oma uute ülesannete täitmist ning juba uuritakse, kuidas on võimalik ennetavalt tegutsema hakata. me loodame, et eraldatakse piisavalt ressursse ning me ei toeta seda, et üleminekuperiood üle, üleperioodi meie poolt pakutud kahest aastast pikemaks kehtestatakse, seetõttu me ei toeta raportööri muudatusettepanekut kolmeaastase üleminekuperioodi kohta mis puudutab ERA äh, äh, äh, autoriseerimise protsessi, siis see on selline üleminekumeede, oleks ju selline üleminekumeede, mis tegelikult tooks kaasa õigusliku ebakindluse ning äh, lükkaks reformid edasi ja see ei aita kaasa konkurentsivõime tõstmisele raudteesektoris suur osa ülejäänud muudatusettepanekutest on tehnilist laadi ning neid peaks detailsemalt analüüsima. me peame olema tekstis ka ju järjepidevad, näiteks muudatusettepanek varuosade kohta ning see kohustus DSI-des äh, äh, kontrollida varuosasid. me arvame, et DSI-d ei peaks sellega tegelema, vaid äh, sellega peaks tegema ERA läbi oma koordineerimistöö Äh, vabatahtliku standardiseerimisprotsessi raames. ja ilmselgelt kõik need muudatusettepanekud, mis puudutavad rakendus- või äh, delegeeritud õigusakte, nende koha pealt on komisjonil äh, reservatsioon, aga üldiselt me tervitame raportööri tööd. suur tänu, Marit-Rees, kas soovid arutelu kokku võtta? jah, suur tänu, proua esinaine me oleme kõik äh, ühel meelel selles osas, et et äh, me peame leidma lahenduse liikmesriikide vahel olemasolevale raudteevõrgustiku fragmenteeritusele, härra Vlasak tõi näiteks siin oma koduriigi. jah, küsimusi on ja kahtlusi ka, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Järelevalveameti, Raudteeameti suutlikkust ja nende väga tehniliste küsimustega hakkama saada. ja see on ka see põhjus, mispärast äh, me oleme palunud pikendada seda aega, et me kindlasti arutame veel teie poolt välja toodud argumente ja äh, saadikute argumente, kes on kursis reaalse olukorraga koha peal nii nagu äh, kolleeg Vlasak ütles, muidugi kõik liikmesriigid peavad sellesse panustama ja nagu ma ütlesin, et need reeglid teinekord on äh, selliseks vahendiks, mis võimaldavad neil äh, ellu rakendada protektsionistlikku poliitikat. ma arvan, et tegemist on tõsise väljakutsega Euroopa Liidu jaoks luua see ühine raudteeruum. ma tänan teid selle eest, et te olete nõustunud minu ettepanekuga, mis puudutab üle-euroopalist registrit. ma arvan, et see on midagi sellist, mis võimaldab meil edasi liikuda selle üleüldise ühi, Euroopa ühise raudteeruumi suunas. me kindlasti vaatame erinevate partneritega, liikmesriikidega ja raudteeettevõtjatega ka, et kuidas oleks võimalik seda kõige paremini ellu rakendada. üks kuulus Hispaania poeet Antonio Machado ütles, et kaubeldes õpid sa kauplema. ja ma arvan, et me peame Euroopa integratsiooni ka selle külje pealt vaatama. me peame üles ehitama midagi ühist ja me peame tõestama seda, et praegusel ajajärgul, kus valitseb suur kõhklus äh, kõh, suured kõhklused ja kahtlused, et me suudame midagi sellist äh, üles ehitada. Uh, like uh, suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaksteist september kell kaksteist päeval, meil ei ole kiire sellega. ja nüüd läheme veel tagasi eelmise päevakorrapunkti juurde härra Edi Ligeroa kommenteerige komisjoni nimel seda. Euh, suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri selle suure töö eest, mis ta on ära teinud selle väga keeruka teema kallal ja mis puudutab äh, väga mitmeid eesmärke, muidugi kõigepealt eesmärki parandada osutatavate teenuste kvaliteeti ja parandada ka raudteetranspordi osakaalu ja avaliku teenuse osutamist ja muidugi üks eesmärk on ka paremini omavahel ühendada erinevad Euroopa piirkonnad ja see on tõesti üks võtmeeesmärk avaliku teenuse kohustuste osas. raportöör on väga hästi kindlaks määranud nende probleemid, millega me raudteeturul kokku puutume ja eriti, mis puudutab avaliku teeninduse lepingute sõlmimist e, ja ajalooliste operaatorite protektsionistlikku käitumist, mis, kes takistavad uute operaatorite turule tulemist, kes sooviksid omalt poolt uusi teenuseid pakkuda. ega siin ei ole sada võimalikku lahendust, meil on lihtsalt vaja suuremat läbipaistvust ja ulatuslikumaid hankemenetlusi. ma tahaksin rõhutada kolme punkti, e, mis osas komisjon on mõningaid raskusi nõustumaks raportööri poolt välja pakutud ette, ettepanekutega. esimene muudatusettepanek äh, number kaks, mis puudutab pädeva asutuse mõistet, kohaliku pädeva asutuse mõistet ja ma lõhutan seda omadussõna kohalik see on väga tähtis mõiste, mida me peame vaatama äh, koostalitusest teiste mõistetega. sise, riigi, siseriiklik äh, operaator, kes see on? see on just see, keda pädev asutus otseselt kontrollib ja määrus näeb ette võimaluse pädevale asutusele, kohalikule pädevale asutusele ilma hangeteta äh, sõlmida avaliku teenuse leping siseriikliku operaatoriga. Äh, läbipaistvuse seisukohast on tegemist erandiga ja seega tuleb seda erandit väga selgepiiriliselt tõlgendada. praegune määrus, äh, mida selles osas ei muudeta, määrus, praegune määrus näeb ette, et selline otsene lepiku sõlmine, seda saab teha ainult kohalikul tasandil. aga mis juhtuks siis, kui me muul kui kohalikul tasandil siseriiklikule operaatorile sellise õiguse anname, siis tähendaks see seda, et regionaalsel tasandil või mitme, mitut regiooni hõlmava äh, tasandil äh, sõlmitaks selliseid lepinguid. see tähendab siis seda, et tegelikult konkurentidel ei jääks ju mitte midagi alles et mitte midagi ei eh, läheks enam läbi hankemenetluse. ja teine punkt, millest ma tahaksin rääkida, muudatusettepanek number kolm, mis puudutab avaliku teenuse kohustuste eh, ulatust ja mõistet ja võrgustiku mõistet. Eh, see tähendab, raportöör öö, avaliku teenuse osutamise kohustuse osas jätab selle võrgustiku mõiste ära, sellepärast võrgustiku mõiste tegelikult regionaalpoliitika jaoks on midagi väga positiivset. läbi selle me tunnustame, tunnistame seda, et avaliku teenuse leping ei ole mitte leping, mis puudutab ainult ühte transpordi osa, vaid mis puudutab öö, äh, liine, tervet rida, tervet kogumit liine öö, äh, mingist osavõrgustikust ja see ja läbi selle Öeldakse, et on võimalikud ka ristrahastamised sama võrgustiku võrgu raames nii et seega on meil eesmärgiks tõesti optimeerida avaliku teenuse lepingud ka finantsplaanis ja see uus mõiste, mille me oleme, mille komisjon on lisanud, selle eesmärgiks on veel ka see, et me piirame võrku just sellega, mis on vajalik ja mis on proportsionaalne. see tähendab seda, et eesmärk on saavutada õige ja hea tasakaal avaliku teenuselepingu ja äri, ka äriliste lepingute vahel ja kolmas muudatusettepanek, millest ma tahan rääkida, on see de minimis piirmäära suurendamine. see tähendab äh, võimalus otse leping sõlmida et näiteks otse sõlmida selliseid lepinguid, millel ei ole ulatuslikku mõju turule. komisjon on välja pakkunud sada viiskümmend tuhat äh, raudteekilomeetrit, aga raportöör on välja pakkunud miljon viissada tuhat ja meie meelest ei ole see mõistlik ja transpordikomisjoni äh, raportöör härra Grosch on teinud ettepaneku äh, suurendada komisjoni poolt välja pakutud piirmäära viiesajale tuhandele raudteekilomeetrile, aga, ja sellega komisjon võiks nõustuda kompromissina. nii et ma tänan äh, teie komisjoni ja tänan raportööri selle eest, et ta on kuulanud meie ettepanekuid. suur tänu Sí, <clears throat> muchas gracias <clears throat> por las aportaciones. suur tänu ja suur tänu nende ettepanekute eest. ma natukene, tahaksin natuke seletada seda, et miks me oleme nende muudatusettepanekutega oleme välja tulnud. kõigepealt ja läbipaistvuse küsimus et mis on olnud nende muudatusettepanekute taga. kui me esitasime muudatusettepaneku number kaks, mis puudutab mõistet, kohaliku pädeva asutuse mõistet, siis mõtlesime meie selle peale, et praeguses määruses äh, sisalduv mõiste eh, päriselt meid ei rahuldanud, sellepärast et et Äh, see maaelu, mis on siia juurde lisatud, et, et meie meelest ta ei ole piisavalt selge. väga tähtis on see, et see mõiste oleks selgelt mõistetav. mis puudutab muudatusettepanekut number kolm, avaliku teenuse kohustust, mis peaks tagama tasakaalu ka kaubandusliku ärilise valdkonnaga, et meie meelest on äh, kaasa toonud varasem mõiste äh, teatud segaduse. komisjoni uus seisukoht ütleb, et äh, räägib regionaalsest kohalikust võrgustikust, siseriiklikust liikmesriigi võrgustikust. et mida me mõistame võrgustiku kui sellise all? meie meelest ei ole see kontseptsioon päris täpselt paika pandud, aga me kindlasti jõuame omavahel kokkuleppele selles osas. muudatusettepanek number kuus, mis puudutab raudteekilomeetreid, siis vaatame, et millised muudatusettepanekud meieni jõuavad enne veel septembrit ja siis katsume kokkuleppele jõuda. ma arvan, et äh, ei ole probleemi nende arvudega. Äh, suur tänu ja selle paketi viimane on äh, härra Zelleri arvamus ja Joachim, annan teile kohe sõna. suur tänu, proua esinaine ning äh, ma saan täiesti olla nõus juba sellega, mida eelmine kõneleja oma arvamuses on rõhutanud. nimelt seda, et äh, just äh, raudteeliikluses on, oleme me endiselt pikalt veel maas sellest, et meil oleks võimalik rääkida Euroopa ühisest turust <clears throat> tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal äh, aastal äh, oli minu piirkonna linnapea äh, härra Kobelni ning me rääkisime seal Euroopa ühtsusest ja loomulikult pärast seda, kui Berliini müür langes, oli Euroopal vaja ida laienemist, Poola loomulikult kuulub sinna hulka, nii kui ka Tšehhi Vabariik, Ungari, Balti riigid ja nii edasi mis aga on väga selge märk sellest, et meil on vaja rääkida Euroopa ühtsusest, me räägime inimeste, kaupade ja teenuste vabast liikumisest ja see tähendab, et kõigil on või-, võimalik ennast ühest kohast teise liigutada, sest et liikuvus on meie ühiskonna alus. minu ettepanek oli selles, et me peaksime leppima kokku, et Euroopa ühtsus on siis, kui teatrirong sõidab eh, Poolast eh, Berliini Äh, ning äh, see võimalus oligi olemas äh, siis poolakatel õige pea, kui nad said istuda teatrirongi, sõita Berliini etendusele, pärast juua õlut ning Bosnanisse tagasi sõita, olid enne südaööd veel veidike kohal ning said järgmisel päeval jälle tööd alustada, olgugi et võib-olla olid tunnikese vähe maganud ning äh, härra kolleeg Krobelniga ütlesime me, et see oleks kindlasti näide äh, Euroopa ühtsusest. Äh, järgmine näide, järgmisel nädalal Transpordikomisjon külastab Poola läänealasid ning räägib sellest, milline oleks üle Ooderi võimalik, kuidas korraldada raudteeliiklust. Katowice on umbes kuussada kilomeetrit kuussada kilomeetrit Berliinist, mina tahtsin sinna loomulikult minna rongiga ja tuleb välja, et äh, New Yorgist on kergem sinna pääseda kui Berliinist Katowicesse rongiga. mingisugust rongiühendust ei ole, tuleb äh, sõita üle Varssava või Varssavi või kusagilt mujalt. keskmiselt äh, reis kestab üheksa tundi ja regionaalrongidega tuleb mitu korda ümber istuda, igal juhul kokkuvõttes üheksatunnise reis kestaks minu arust on see täiesti skandaalne ja see näitab, et ähm, just need veoettevõtjad, kelle suhtes me ütleme, et nad peaksid äh, Euroopa Liidu eesmärke täitma, jätkusuutlikkust, äh, keskkonnateadlikkust ja nii edasi, nad on tegelikult kaugel sellest, et rääkida praegu äh, üldse mingisugusest Euroopa ülesusest. ning meil on nüüd neljas raudteeveopakett, Ehm, loomulikult on see põhjendatud, kuna me räägime siin koostalitusvõimest, nii nagu ka raportöör eelnevalt ütles, ning loomulikult äh, raudteetaristust äh, on, on vaja mm, arendada, on vaja saada protektsionismist üle ning seal, kus on suured piiriülesed äh, veoteed, tuleb üle saada ka natsionaalsest egoismist. nüüd tuleb aga suur aga, seda regionaalkomisjonist Äh, mis puudutab piiriülest äh, ühendust äh, ning kontinentivahelist ühendust, me oleme ühel meelel selles osas, aga me ei tohiks kindlasti last mitte vanniveega välja visata, sellepärast et rahvusvahelises ja piiriüleses veoteenuses pean ma eriti silmas äh, harmoniseerimist, mis on tänase päeva nõuetele vastav, aga meil on loomulikult ka kohalikul ja regionaalsel tasandil väga palju äh, reo, veoteenuseid ning äh, meil on seal kohalikud äh, raudtee-ettevõtjad ja teenusepakkujad, kes praegu Euroopa reeglistikku ei järgi, sellepärast et nad ei ole üldse rahvusvahelise tarvestuga seotud ning siin tuleb rõhutada jälle, mis on vaja Euroopa üleselt ning loomulikult lähimuspõhimõte peaks äh, siin kindlasti kehtima, nii et me mingisuguse suure Euroopa malakaga siin lööma ei hakkaks. sellepärast, et äh, kus asjad toimivad ja kus kohalikud tingimused on valitsevad, äh, peavad ka kohalikud inimesed kandma vastutust ja nad ju teavad, mis nende jaoks kõige parem on. ja selle vinklist olen ka teinud omad muudatusettepanekud siin äh, panen ette, et olge head, kolleegid, pöörake neile tähelepanu, ootan teie muudatusettepanekut, ootan variraportööridega arutelu ning siis püüame kõik koos kolleegidele ka Transpordikomisjonil selle signaali üle anda, aitäh uh,! Thank you, Jean-Jacques Bissep! suur tänu, härra Bissep, palun! suur tänu, proua esinaine! kõigepealt ma täna, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest kes on paremini ar-, arvesse võtnud ka kohalikku äh, reaalsust ja selle lülitamist ja kuna ma olen ise variraportöör, siis raudtee infrastruktuuri juhtimise osas äh, on minu jaoks väga tähtis, et me tugineksime pragmaatilisele lähenemisele, võtaksime arvesse subsidiaarsust ja väldiksime selliseid üldisi reegleid. kõige tähtsam on see, et me kellelegi mingisugust mudelit ei hakkaks ette kirjutama. ma tahaksin siinkohal rääkida nendest punktidest, mis minu jaoks on esmatähtsid. funktsioonide eraldamine, sellepärast et kui teatud funktsioonid ei ole omavahel eraldatud, siis võib see kaasa tuua diskrimineerimise, finantsläbipaistvus, siis infrastruktuurid, finantside suunamine operaatorile, jah, konkurentsivõimele, jah avalikele kohustustele, jah, tugevale järelevalveasutusele ja järelevalveasutusele ka Euroopa Liidu tasandil ja piiriülene liiklus. ma ei arva, et vertikaalne lahkulöömine või eraldamine oleks see, mille, et mis oleks kõige parem viis ja et komisjon selle valiks tähtis on raudtee osakaalu suurendamine kui selline. mis puudutab raportööri poolt välja pakutud, siis raportöör tunneb muret selle üle, et oleks tagatud suurem paindlikkus ja et äh, head võimalused oleksid antud ka kohalikele ettevõtjatele. ma arvan, et direktiiv on suhteliselt selge selles osas, mis puudutab äh, kasumit, tulemit, mis puudutab kohalike omavalitsuste esindatust, siis ma arvan, et järelevalvenõukogudes ja otsuseid vastu võtvates instantsides oleksid esindatud ka kohalike omavalitsuste esindajad. muudatusettepanek seitse on see, mida me peaksime arutama ja arutama just tuginedes põhimõttele, et me peame seda direktiivi muutma selles suunas, et kogu menetlus oleks omavahel kooskõlas ja väldiks seda, et mingi liikmesriik tõesti blokeeriks või oma võrgustikku. nii et kindlasti härra Seller on kindlasti nõus veelgi parandama seda teksti ja võttes arvesse just seda, et ka kohalikul poliitikal peab olema võimalus oma sõna selle kohta öelda, kuidas kohalikku raudteesüsteemi parandada, sellepärast et nendel lasub ka poliitiline äh, vastutus selle eh, kohaliku transpordi ees. edasi me peame ka kohaliku eripära arvesse võtma. me peame mõtlema selle peale, kuidas arendada prioriteetselt eh, piiriäärsete piirkondade transpordivõimalusi ja seda kõike selleks, et see reform kujuneks tõesti tähtsaks ja ulatuslikuks raudteevaldkonna reformiks. Eh, suur tänu ütleb äh, härra Vlasek. ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja loomulikult äh, teeksin veel mõningad märkused, sellepärast et ma olen äh, ju Transpordikomisjoni variraportöör selle raporti puhul. ning ma olen juba mitmeid aegu selle teemaga tegelenud. loomulikult on meie eesmärk eelkõige turu liberaliseerimine äh,, siis tahame me sellist raudteeveoteenust äh, tagada, mis äh, loomulikult äh, pakuks ka erinevaid hinnaalternatiive ning et raudteevedu oleks atraktiivne piletihindade poolest, saaks see konkureerida siis teiste transpordiliikidega. oluline on kindlasti tõhustada koostööd liikmesriikide vahel ning toetada VKE-sid komisjoni ettepanek näeb ette seda, et äh, infrastruktuuriettevõtted peaksid olema äh, lahku seotud veoettevõtetest. aga ma arvan, et kui seda teha, siis peaks olema see ikkagi kõikidele läbipääs, läbi, läbi, ligipääsetav. edasi väiksematele raudteeettevõtetele erandi tegemine, kus on vähem kui viiskümmend äh, töötajat. siin räägime me siin äh, kitsa äh, rööpmelisest raudteest ja nii edasi. ka siin puhul kehtib sama, mis eelneva puhul, sest käesoleva erandi puhul oleks vaja seda rakendada ainult nendele, kes direktiivi jõustumise hetkel omavad äh, vähem kui viiskümmend töötajat vastavalt nendele tingimustele, sest äh, muidu peaks see rakenduma kõigile. ning kuna kohalikud omavalitsused on selliste võrgustike haldajad, siis oleks see ilmselt probleem, aga ma usun, et me jõuame ühele meelele, aitäh. aitäh, hea komisjon. aitäh, proua esinaine kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Sellerit ja teie komisjoni üles näidatud huvi eest, mida te neljanda raudteepaketi vastu. ning meeldiv on, et te rõhutate ühise transpordisüsteemi positiivset mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele. see on järgmine samm Euroopa raudteeala viimistlemisel, mis läbi luuakse rohkem valikuvõimalusi ning tõstetakse konkurentsivõimet praegune süsteem selleks piisav ei ole, koostalitusvõime, nagu me oleme kuulnud, ei ole päris tagatud, tehnilised ja ohutusreeglid on liiga keerukad ning menetluskorrad liiga kallid. teiseks, sektori organ-, ülesehitus ei võimalda ka infrastruktuuri haldajate töö öö, optimeerimist ning kolmandaks, rahvusvahelised rahvusvaheline ja siseriiklik äh, äh, reisijate vedu ei ole avatud konkurentsile ja seetõttu valitseb paljudes riikides monopol. komisjon on põhjalikult uurinud erinevate ähm, äh, lahenduste mõju läbi oma mõjuhinnangute. me tervitame raportööri arvamust, mis üldiselt toetab seda, et tuleks optimeerida infrastruktuuri juhti ja haldajate tööd. lihtsustamine on sageli kõige tõhusam vahend äh, õiglase konkurentsi tagamiseks ning juurdepääsu tagamiseks raudteeturule. selleks, et tagada ka teatud määral paindlikkust, nähakse ette ka institutsionaalse eh, lahtisidumise mm, alternatiivvõimalusi mõningatele liikmesriikidele ning ka seda toetab raportöör. teine võimalus on loomulikult eh, aktsepteeritav ainult siis, komisjonile ja enamusele liikmesriikidele, kui on tagatud erine-, läbi erinevate meetmete, et konkurentsi ei moonutata. seega ma tervitan raportööri ettepanekuid finantsläbipaistvuse reeglite tugevdamiseks, kõik, tervitame kõiki ettepanekuid, mis tugevdavad komisjoni ettepanekut, aga meil on kaks olulist reservatsiooni. erand, mis on ette nähtud äh, vertikaalselt integreeritud ja väikestele struktuuridele ning spetsiifilistele investeeringuprojektidele läheb liiga kaugele ning ettenähtud kriteeriumid ei võta piisavalt arvesse äh, selle mõju turule. mõningad väiksemad infrastruktuurid saavad, võivad olla tegelikult äh, raudteeturu funktsioneerimisele väga äh, kriitilise tähtsusega, nagu näiteks La Manche'i alune tunnel mille kohta on praegu käe komisjoni poolt algatatud rikkumismenetlus, sest see on strateegilise tähtsusega lõik Euroopa raudteeturu jaoks ning praegusel hetkel on seal erinevad tõkked. seega sellised lõigud peaks äh, langema samade reeglite alla, et konkurentsi ei moonutataks. väiksemate infrastruktuuri osade jaoks, mis ei ole strateegiliselt tähtsad, on olemas juba praegu erand praeguses direktiivis direktiiv kaks tuhat kaksteist kolmkümmend neli, mis, mille teie koda võttis vastu eelmisel aastal. me oleme ette näinud ka menetluskorra reeglitega täitmise kontrollimiseks, mil, mis võimaldab komisjonil oma algatusel või liikmesriikide soovil kontrollida, kas on ellu rakendatud vajalikud turvameetmed läbi vertikaalselt integreeritud struktuuride. raportöör teeb ettepaneku, et liikmesriikidel ei oleks võimalus piirata äh, juurdepääsu, kui neid äh, meetmeid ei ole ellu rakendatud. meie arvates see õõnestaks äh, tõsiselt seda mehhanismi, mis läbi peaks tagatama tegelikult võrdsed võimalused kõigile. mis puudutab kohalike omavalitsuste kaasamist raudteesüsteemi haldamisse, siis komisjon toetab seda, sest kohalikud omavalitsused on suured raudteeteenuse tarbijad ning nemad kindlasti soovivad ka paremat tõhusust ja kvaliteeti. aga Nad peaks olema kaasatud siis, kui see on äh, oluline, tagamaks piisav paindlikuks, paindlikkus ja see, et äh, süsteemidele ei langeks liiga suur halduskoorem. Ähm, piletite koha pealt on raportöör väga ambitsioonikas jah, te-, äh, tarbijaid peaks olema võimalik, võimalikult hästi teenindada, aga samas raudteedel peab olema võimalus ka innovatsiooni läbi viia realistlikum oleks ka teha vahet mm, äh, integreeritud piletimüügi ning äh, mitme piletimüügi vahel. muudatusettepanek kümme lükkaks kaks aastat edasi Euroopa infrastruktuuri haldajate võrgustiku loomise. komisjoni arvates ei ole mingisugust põhjust selle üksuse loomist edasi lükata, sest nagu raportöör juba ka ütles, siis infrastruktuursed probleemid näiteks Saksamaa ja Poola vahel on täpselt sellised, et infrastruktuuri alal oleks vaja rohkem koostööd ja seetõttu komisjon soovibki seda Euroopa infrastruktuuri haldajate võrgustiku Euroopas luua. aga me tervitame vägagi raportööri ambitsioonikust. aitäh! aitäh, Joachim, kas soovid veel kommenteerida. suur tänu, proua esinaine, suur tänu komisjoni esindajale, sellepärast et ta on väga detailselt selle raporti äh, võtnud tükkideks ja teinud häid ettepanekuid. Äh, arvestades äh, neid Äh, märkusi, mida tegi ka variraportöör, arvan ma, et konstruktsiooni, konstruktiivne diskussioon on äh, toimumas. Äh, komisjoni slogan näib olevat mõtle suurelt, aga käe, käitu, tegutse kohalikul tasandil. Mm, kindlasti on meil vaja üle-euroopalist võrgustikku, see peab olema kindlasti ka Euroopa-üleselt siis reguleeritud, aga väikestes kohtades, kus on kohalikule kontekstile omased äh, raudteeettevõtjad, siis ma arvan, et meil ei ole kindlasti vaja sinna Euroopa sekkumist. Äh, siin piisab kindlasti liikmesriigi sisesest või kohalikust äh, pädevusalast. ma kirjutasin kõik üles, mida komisjoni esindaja ütles ning kindlasti reageerin ka nendele märkustele vastavalt, aitäh! aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, ma panen ette, et see on sama kuupäev, mis muudele paketi elementidele, ehk siis kaheteistkümnes september kell kaksteist päeval. viimane päevakorrapunkt seega, kolleegid, info järgmise koosoleku kohta, kahekümne kolmas, kahekümne neljas september toimub see. tänane koosolek on lõppenud, ilusat suve kõigile, kes vaevusid senini siin veel istuma. koosolek on lõppenud.